la seduta è ripresa procediamo jätkame oma istungiga ja läheme hääletuse juurde esimene raport on härra Panserilt Euroopa Liidu ja Alžeeria vaheline raamleping Alžeeria Liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta ja nimeline hääletus, hääletus algas. Il voto è chiuso. hääletus lõppes. Il testo è approvato, congratulazioni all'onorevole Panzeri. vastu võetud. palju õnne, härra Panzeri. nüüd aga läheme edasi äh, äh, Toomasi raporti juurde süvamere kalavarud ja kalapüük Irde-Atlandi rahvusvahelistes vest-, vetes panen ette nõukogu ettepaneku tagasi lükata, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. nõukogu ettepanek on sellega tagasi lükatud. nüüd aga läheme edasi Colberti raporti juurde. kodukorraline küsimus, kolleeg Ferreirat, palun. aitäh, härra president. see raport, sellel on nelisada muudatusettepanekut esitatud ja see ei ole selgelt selline, mille osas valitseks konsensus.